nüüd oleme saanud esimeseks lugemiseks äh, kolm seisukohta nõukogult, see puudutab esiteks määrust äh, meditsiinitoodete kohta, täpselt samamoodi nagu ka määrust äh, in vitro diagnostika kohta ja homsest seitsmendast märtsist, seitsmeteistkümnendast märtsist on need dokumendid ka parlamendile